istung aga algab homme kella kümne, kümme ja lõpeb kell viis. päevakord on avaldatud ka parlamendi veebileheküljel. suur tänu, et te pidasite kinni oma kõneajast